tere hommikust! Äh, tere hommikust kõigile saadikutele! me alustame ja ma jätkan poola keeles äh.. Ehm, e, tere hommikust kõigile! ma sooviksin tervitada kõiki inimõiguste allkomisjoni saadikuid sellel istungil ja samuti tervitan kõiki meie külalisi. Ehm, mul ei ole täna hommikul eriti palju vaja teha lihtsalt äh, ma pean juhatama meie allkomisjoni esimehe valimist äh, meie mandaadi teiseks pooleks. daamid ja härrad, äh, mulle on teatatud, et Barbara Lohpiiler on nimetatud meie allkomisjoni esimeheks ka meie mandaadi teiseks pooleks. kas on teisi kandidaate? härra Tavares, kas te soovite midagi öelda sellel teemal? mul ei ole mitte midagi muud öelda, kui et Barbara Lohpillerist saab suurepärane komisjoni esimees ning ma tervitan tema kandidatuuri ülesseadmist. niisiis, äh, härra Tomskis. esimees, ma tahaksin öelda, et äh, ALDE fraktsiooni nimel ma samuti äh, äh, avaldan heameelt selle üle, et Barbara Lohpiirel on valmis sellele ametikohale asuma ning me toetame teda hea meelega. ka äh, Äh, liberaalide arvamust oleme ära kuulnud, härra Howitt. jah, ma leian, et Barbara Lohbir on olnud suurepärane komisjoni esimees ning äh, oleks tõesti väga kurb, kui ta ei ole valmis oma seda tööd jätkama. Äh, ta on olnud tõesti väga hea esimees ja jätame ta tema ametikohale. aitäh, härra Howitt. ja proua Vaidere jah, äh, ka Rahvapartei poole pealt äh, me, äh, meil on öelda ainult head ja ma juba kartsin, et äkki proua Lohpiler ei soovigi enam sellele ametikohale kandideerida. aga mul on siiski väga hea meel, et ta selles ametis jätkab. niisiis ma kuulsin siin palju kiitvaid sõnu erinevatelt fraktsioonidelt Äh, mida siis väljendasid nende fraktsioonide koordinaatorid ning äh, kas me nüüd kinnitame siis proua Lohpiileri ametisse käte plaksutamisega? Äh, õnnitlused proua Lohpiilerile. niisiis Äh, kutsuksin teid nüüd siia, et te istuksite oma kohale ning kõigi selle komisjoni saadikute nimel äh, tahaksin öelda, et me tunneme ennast väga kindlalt, et te selle ametikoha vastu võtsite, teete kindlasti suurepärast tööd. Yeah, so uh, thank you for aitäh selle eest, et mind usaldasite, aitäh nende kenade sõnade eest Äh, mulle tegelikult väga meeldib äh, inimõiguste allkomisjonis töötada, mulle meeldib olla selle komisjoni äh, esimees ning ma arvan, et et nii meie komisjoni juhatuses kui ka kogu komisjonis me oleme tõesti teinud meeskonnatööd ning äh, ma olen äh, veendunud, äh, et ma suudan siis sellises õhkkonnas anda endast parima ka ülejäänud mandaadi jooksul. ning nüüd hakkame valima aseesimehi. me ähm, valime kõigepealt esimese aseesimehe, siis teise ja nõnda edasi esimese aseesimehe kohale on kõik fraktsioonid äh, leppinud kokku nimetada härra Gribi, kes oli hea äh, aseesimees ja kolleeg ka meie mandaadi esimese poole jooksul. kas kellelgi on muid kandidaate? härra, härra Tökes? jah. ma nimetaksin teiseks aseesimeheks äh, proua Lebruni Äh, Agnes Lebruni. aitäh. ja, ja ma tahaksin küsida, kas te toetate härra Gripi esimese äh, aseesimehe kohale ja,? jah, jah, me toetame teda. aitäh. kas keegi veel soovib sõna? härra Donskis? jah. Alde fraktsiooni nimel äh, on mul au nimetada oma kolleeg Mehtem Kasak asepresident, aseesimehe kohale. ning äh, meil on veel üks aseesimehe koht ja mulle on teatatud, et proua Joanna Seishin on äh, esitatud kandidaadiks. proua Seishin, kas äh, on veel kandidaate? võib-olla härra Howitt soovib sõna võtta? jah, minu arvates on äh, väga tore, kui meil on äh, äh, kolleegid, kes juba on ametis olnud ja sinna edasi jäävad ja on väga oluline, et meie komisjoni reputatsioon paraneb, meie tähtsus paraneb ja ma olen kindel, et proua Seixin äh, Äh, annab selles, sellesse oma panuse, tehes äh, väga head tööd. aitäh! nii, siis nüüd, kui ma õigesti mäletan, siis esimeseks aseesimeheks on meil härra Grip, teiseks äh, proua Le Pen ja äh, mulle tundub, et teda ei ole täna kohal. nii nii tema on siis Prantsusmaalt, eh, kolmandaks aseesimeheks härra Mehtem Kasak ning neljandaks eh, proua Joanna Šetšin, Šentšin. kas eh, ke keegi soovib veel kandidaate esitada? siis ma arvan, et me võime nad valida käteplaksutusega niisiis ähm, tahaksin nüüd paluda aseesimehi, et nad istuksid ka siia minu kõrvale ja samuti tahaksin neid, kes olid enne aseesimehed ja enam ei ole sellel ametikohal, tahaksin teid tänada, minu jaoks oli väga hea kogemus teiega koostööd teha ja ma loodan, et see koostöö jätkub näiteks teiega, proua Andrik Jeene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 jah, ähm, ma soovin äh, teile kõigile head uut aastat, kuigi äh, võib-olla on juba hilja seda soovida, aga see on meie esimene istung sel aastal ja ma loodan, et meie töö, meie jõupingutused aitavad parandada inimõiguste olukorda igal pool, kus on probleeme. täna äh, on meil siis istung nii hommikul kui ka pärastlõunal ning kõigepealt ma tahaksin teada, kas me saame kinnitada päevakorra kas keegi soovib midagi lisada päevakorda? ei soovi. siis loeme päevakorra kinnitatuks. me oleme saat-, saatnud välja oktoobri ja novembrikuu istungi protokollid, kas me võime ka need kinnitada või soovite te siin midagi muuta? ei soovi, siis aitäh. ja nüüd jõuame siis äh, esimehe teadaannete juurde ma arvan, et kui me vaatame tagasi, siis me ei olegi kohtunud äh, sellest ajast saadik, kui Saharovi auhind detsembrist välja anti ma arvan, et meil toimusid väga head arutelud äh, nende äh, auhinna laureaatidega ning me jätkame siis ähm, arengute jälgimist äh, selles piirkonnas, täpselt nagu me oleme teinud ka varem. iga istungi käigus siis keskendume ühele riigile ja vaatame, kuidas siis Araabia maades olukord on. jõulude ning uue aasta vahel Äh, äh, rünnati siis ähm, vabaühendusi Egiptuses, nii äh, kohalikke kui ka rahvusvahelisi. ma saatsin kirja Egiptuse võimudele, kus ütlesin, et olukord valmistab meile suurt muret ning nad peaksid lõpetama vabaühenduste tagakiusamise ning ma arvan, et asi puudutab ka neid piiravaid seadusi inimõigusega tegelevate vabaühendustega kohta nüüd veel üks Saharovi äh, laureaat aastast tuhat üheksasada üheksakümmend, Aung San Suu Kyi. ma arvan, et te olete kõik jälginud neid positiivseid arenguid, mis Birmas on aset leidnud ning me loodame, et ähm, kui olukord paraneb, siis on äh, ta võime, saab ta tulla ka Brüsselisse ja äh, võtta siis vastu isiklikult Saharovi auhinna Äh, Birma Euroopa Liidu parlamendi, parlamentaarne delegatsioon äh, läheb veebruaris äh, Birmasse ning ma arvasin, et ähm, kuna probleeme inimõigustega on veel väga palju Birmas, siis ma mõtlesin, et oleks heaks kui ma selle delegatsiooniga liituksin, see asi ei olnud nii lihtne, kui ma arvasin, ma arvasin, et tegemist on väga pragmaatilise asjaga aga lõpuks siis äh, esimeste konverents on tõesti andnud nõusoleku, et ma selle delegatsiooniga liitun ning ähm, ma kõnelesin ka Birma suursaadikuga, eriti pärast seda äh, äh, programmi ma tahaksin kõnelda ka inimõiguste ametnikega ja Birma parlamendis on ka olemas inimõiguste komisjon, eks me näe, eks näis, mida saab teha tahaksime kõnelda valimistest, poliitvangidest, meelsusvangidest, laste tööjõu kasutamisest ja etnilistest vähemustest. üheteistkümnendal jaanuaril möödus kümme aastat sellest, kui Guantanamo äh, kinnipidamiskeskus äh, USA valitsuse poolt avati. ühtekokku on seitsesada seitsekümmend üheksa inimest seal kinni peetud ja praegu sada seitsekümmend üks on ikka veel seal ning me nõuame endiselt, et äh, USA valitsus äh, paneks selle äh, laagri kinni ning need inimesed, kes seal veel on, et need, nende üle mõistetakse õiglaselt kohut ning kui nende üle ei ole võimalik äh, kohut mõista, siis tuleb ta tingimusteta vabastada. Äh, kahjuks olukord ei ole muutunud, äh, olukord on tegelikult halvenenud, sellepärast et uus sõjaväepoliitika on selline, et et need kinnipeetud kindlasti, neid ei viia USA territooriumile ja seetõttu ei ole neil võimalik ka tsiviilkohtu ees seista nüüd Hiina küsimuses. viimase paari nädala jooksul on Hiina võimud äh, suurendanud survet äh, ning on süüdi mõistnud mitmeid äh, advokaate ja intellektuaale, neile on määratud pikad vanglakaristused, neid on süüdistatud õõnestustegevusele ässitamisel, Chen Wai näiteks äh, on saanud üheksa-aastase vanglakaristuse äh, õõnestustegevuse eest detsembris ja Chen Xi, äh, ka inimõiguste aktivist, mõisteti sama süüdistuse alusel vanglasse kümneks aastaks. poed Chu Yufu arreteeriti samuti mõned päevad tagasi ning kirjanik ja aktivist Li Ti mõisteti samuti kümneks aastaks vangi. Hua Xia kes on saanud ka Saharovi auhinna kahe tuhande kaheksandal aastal. teda politsei küsitles mitu tundi kaheteistkümnendal jaanuaril. ja ma tahaksin öelda nii palju, et ta lõpetas oma vanglakaristuse kandmise möödunud aasta juunis, aga tema poliitilised tegevused, poliitiline tegevus on piiratud äh, mis puudutab meie delegatsiooni visiiti Hiinasse, siis ma kõnelesin äh, Hiina äh, delegatsiooni juhiga ning me leppisime kokku, et äh, Hiina delegatsiooni järgmisel kohtumisel ma lähen ka kohale ja räägin inimõiguste küsimustest ja me peame vaatama, kas esimees jääb ametisse, olid mingid kuulujutud, et võib-olla mitte Äh, ma pidin seal nendega kohtuma juba detsembris, aga siis ei olnud asjad veel päris selged. nüüd Venemaa. meil on äh, häid uudiseid te mäletate, et äh, Saharovi auhinna laureaat Venemaa Vabaühendus Memoriaal, üks selle liikmetest, Oleg Orlov, Äh, tema vastu oli algatatud kriminaalasi, ega see lõpetati, äh, sellepärast et äh, Venemaa seadustes, seadused on muutunud ja nüüd laim ei ole enam kuritegu. ning tema, tema vastu algatati kohtuasi, kuna ta avalikult ütles, et Tšetšeenia president ka Tõrov vastutab Memoriali liikme Natalja Jestemirova mõrva eest nii et, et see on hea uudis, aga negatiivseks uudiseks on see, et äh, on algatatud kriminaalasi riigisaladuste avalikustamise eest. Ähm, äh, selle on algatanud siis Tšetšeenia miilitsa eriüksus OMON ja see on algatatud äh, Igor Kaljapini vastu, kes on inimõiguste aktivisti, aktivist, kes on saanud oma tegevuse eest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal auhinna ning äh, tegeleb väga aktiivselt äh, inimõiguste äh, juhtumite uurimisega Tšetšeenias. niisiis, meie kutsume Vene võime üles mitte härra Kaljapinit taga kiusama selle töö eest, mida ta teeb inimõiguste kaitseks ma arvan, et meie siin parlamendis jätkame Äh, Venemaal toimuvate arengute jälgimist ning äh, tahaksin teile samuti meelde tuletada, et kahekümne kaheksandal veebruaril on meil Venemaa teemaline kuulamine. Äh, nüüd Valgevene teemale. mõned teist ja mul oli väga hea meel näha, et väga paljud teist osalesid sellel kohtumisel, mis meil eile oli Valgevene delegatsiooniga ning me kuulasime ära kolm vabaühendust olukorra kohta Valgevenes. Nad ütlesid väga selgelt välja, et olukord halveneb, eriti äh, peaksime me äh, avaldama Lukašenko valitsusele majanduslikku survet, võib-olla peaksime äh, suurendama survet erinevatele ettevõtetele, nii et, et me vaatame, kuidas me saame seda teha Äh, sellel kohtumisel oli kohal ka äh, Vladislav Kajalevi ema. Äh, Vladislav Kajalev on ähm, surma mõistetud, tema ema oli kohal ning ta palus, et kas me ei saaks tema poja heaks rohkem ära teha. proua Vaidere tegi ettepaneku et me kirjutaksime jällegi oma komisjoni nimel president Lukašenkole, et äh, siis äh, sellele süüdimõistetule armu antakse, ta, teda süüdistati metroorünnaku toimepanekus, tegemist oli tõesti väga jõhkra rünnakuga, mis Minskis aset leidis ja Valgevenes, kui teid on surma mõistetud, siis pereliikmeid ja äh, äh, advokaate ei äh, teavitata enne, millal hukkamine toimub, nii et, et tegemist on tõesti pakilise asjaga. Õnneks meie uus president härra Schulz tegi Lukašenkole avalduse, milles ta viitas ka sellele konkreetsele juhtumile. nii et, et ma arvan, et Äh, et kuna ma kirjutasin sellel teemal kirja juba detsembris, siis me ei peaks äh, uuesti kirjutama, sellepärast et Schulz on juba kirjutanud ning äh, ma paluksin meie komisjoni personali, et nad valmistaksid ette kirjad seoses kahe teise juhtumiga, kus ka inimesed on surma mõistetud ning ma arvan, et me peaksime seda tege-, teemat käsitlema ka fraktsioonides, äh, äh, kuna Venemaal on valimised äh, märtsis, siis võib-olla peaks pöörama rohkem tähelepanu ka Äh, äh, siis äh, Valgevene küsimusele, sellepärast et võib-olla Valgevene praegu vaatab rohkem meie poole kui Venemaa poole nii et, et me jätkame kontakte Valgevene delegatsiooniga, et äh, vaadata, kas me saame võib-olla sellel teemal ka resolutsiooni vastu võtta. nüüd äh, äh, veel juhataja teadaannetel ma üritan alati keskenduda mitte ainult konkreetsetele regioonidele ja võib-olla üks valdkond või üks piirkond, mida ma ei ole käsitlenud, on Ladina-Ameerika, meil toimub Üle-Ameerikas inimõiguste kohtuteemaline kuulamine täna, aga tahaksin tähelepanu juhtida ka mõnedele positiivsetele asjadele, nimelt härra Funes Salvadori president palus esmakordselt vabandust oma rahvalt massimõrva eest, mille rahvusarmee pani toime ligemale kolmkümmend aastat tagasi see massimõrv toimus üheteistkümnenda ja kolmeteistkümnenda detsembri vahel tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal ning president äh, märkis seda massivõrra, mis toimus El Mosote külas ja nimetas seda äh, kaasaegse Ladina-Ameerika kõige hullemaks massimõrvaks. Äh, see leidis aset siis kodusõja ajal Salvadoris ja selle massimõrva käigu Äh, käigus äh, tapeti äh, üle tuhande inimese, neist nelisada kuuskümmend lapsed ja minu arvates on väga positiivne märk, et president palus vabandust selle kuriteo eest. ning tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast kuni tuhande üheksasaja üheksakümne teise aastani on rahvusarmee Salvadoris, samuti valitsus eitanud selle massimõrva toimumist ainult siis, kui Argentiina kohtueksperdidel lubati siis läbi viia kaevamised selles piirkonnas, leiti siis selged tõendid massimõrva kohta. ma arvan, et need inimesed, kes selle massimõrva eest vastutavad, neid ei ole kunagi vastutusele võetud. nii et, et on väga hea, et et äh, hakatakse sellise karistamatuse vastu võitlema Aafrika osas. ma olen juba korduvalt ähm, meelde tuletanud, et me peaksime oma päevakorda äh, panema inimõiguste olukorra arutamise Aafrikas. niisiis äh, juhin sellele teie tähelepanu ja ma arvan, et härra Tokes on ka Äh, juba tahtnud käsitleda olukorda Nigeerias. möödunud nädalal, sellel nädalal äh, me võisime kogeda, et äh, Boko Harami sekt, mis tõlkes tähendab läänes saadud haridus on patt, Äh, see organisatsioon on äh, läbi viinud repressioone ja sellest on meedias väga palju räägitud, aga see on tegelikult ainult üks äh, inimõiguste rikkumise vorm. vägivalla all kannatavad nii kristlased kui moslemid. samuti see, see kont-, konflikt on tunduvalt suurem ja siin on äh, Äh, ka poliitilised ja, ja majandusjõud mängus, nii et, et ma arvan, et me peaksime äh, ma jätan selle teie ja fraktsioonide otsustada, et võib-olla ma peaks äh, koostama laiemapõhjalise resolutsiooni Nigeeria kohta ja seda juba lähitulevikus. Äh, nüüd, mis puudutab inimõiguste poliitika läbivaatamist, siis detsembris täiskogul äh, proua Ashton äh, tutvustas parlamendile teatist, mis puudutas inimõigusi ja demokraatiat Euroopa Liidu välispoliitika keskmes, kuidas leida tõhusamat lähenemist. see teatis on teile laiali jagatud ning see on Euroopa inimõiguste poliitika läbivaatamise aluseks. me oleme samuti selle dokumendi saanud Äh, pärast äh, äh, arutelusid laiendatud juhatuses oktoobris leppisime me kokku, et järgmine meie oma, meie algatusraport on ühisteade just nimelt sellele läbivaatamise teemal, nüüd see on avaldatud ning ma arvan, et me peame laiendatud juhatuses selle teema jällegi üles võtma, selle raportiga tegelema ma kuulasin liikmesriikide vahel peetavaid arutelusid ning Äh, eile küsisin ka äh, Taani välisministrilt, äh, kuidas nemad olukorda näevad, siis minu arvates ei ole sugugi võimatu, et Taani eesistumise lõpuks on meil kõikehõlmav ja väga tugev läbivaatamine käimas võib-olla on olemas ka tegevuskava, mis on väga üksikasjalik, kergemini kontrollitav ning samuti ka üksmeel või, või avaldus kõigilt Euroopa Liidu institutsioonidelt inimõiguste teemal. Äh, sellel teemal, et mis on kõige olulisemad küsimused meie jaoks. ning meil on plaanis äh, kutsuda siia proua Marinaki, kellega me siis saame seda arutada Äh, täna ta siia tulla ei saanud, ähm, me võtsime selle teema seega päevakorrast ära ja see on päevakorras üheksandal veebruaril ja ma loodan, et siis me saame juba asjadega sisuliselt tegeleda, sellepärast et me peame asju kiirendama ning laiendatud juhatuses me siis näeme, kes selle algatus, algatusraportiga tegelema hakkab. Ähm, otsus tuleb siis langetada. ning lõpetuseks viimane äh, teadaanne, mis puudutab jällegi head uud, uudist piinariistadega kauplemise reguleerimise osas. komisjon on otsustanud detsembri lõpus pikendada nende kaupade nimekirja, mis käivad ekspordikontrolli alla, selleks et takistada nende kasutamist surmanuhtluse, piinamise, julma ebaoma-, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistuse jaoks. siia kuuluvad teatud siis ähm, anesteesiavahendid, mida võidakse kasutada näiteks surmasüstide tegemiseks riikides, äh, kus surmanuhtlus ei ole veel kaotanud ja ma tean, et paljud saadikud, Ana Koomes ja teised, äh, on äh, tulnud välja algatusega koostada kirjalik deklaratsioon, see paraku ei läinud läbi, aga on väga hea, et komisjon on selles küsimuses kiiremini tegutsenud ja otsuse langetanud, see on igatahes väga positiivne märk. ja samuti tahaksin öelda, et, et kui ma tsiteerin proua Ashtonit, siis ta ütles, et et Euroopa Liit on surmanuhtluse vastu ning seetõttu me tahame keelata äh, nende anesteetiliste vahendite eksporti Äh, see on esimene samm ähm, äh, vastuseks äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja parlamendi üleskutsetele tugevdada Euroopa Liidu seadusi ja asjakohased määrused vaadatakse täielikult läbi ka järgmisel aastal ja ma mäletan väga hästi neid arutelusid, mis meil siin olid sellepärast, et on ka selliseid teisi tooteid, mida eksporditakse ja millest me ei olnud teadlikud, nagu näiteks ogalised nuiad, elektrišokivahendid, mis on nüüd samuti keelatud aga võib-olla kui me uurime seda asja veelgi põhjalikumalt, leiame teisigi selliseid juhtumeid. So uh,, so far my uh, chair's announcements. Need olid siis juhataja teadaanded ja täiendused ja nüüd härra Hauits, palun. kõigepealt tahaksin kinnitada kõike seda, mida te ütlesite Hiina ja Birma kohta. ja seda me arutasime laiendatud juhatuses põhjalikult aga siis meil ei olnud teie teateid. ja see puudutas muidugi raporti strateegilisi elemente, võtsin sellest tööst ise osa ja valmistasin ette just sellise äh, osa, mis äh, oli pühendatud raportis nendele osadele ja sealt selgus selgesti, et me peaksime tegema parlamendi resolutsiooni selles küsimuses ja seda arutati ka laiendatud juhatuses ja see tuleks ka selleks välja öelda, et see eh, protokolli kirjas on. suur tänu, et meenutasite mulle seda, ma olen täiesti teadlik teie tööst ning ma arvan, et järgmisel istungil eh, on meil selle teema jaoks eraldatud põhjalik eh, päris palju aega, aitäh! kas on veel? palun, proua Vaidere. suur tänu. mina tahaksin pöörduda tagasi selle küsimuse juurde, mis käsitles Valgevenet. Need, kes meie kohtumisel osalesid, eile selle Valgevene delegatsiooniga kohtumisel kuulsid väga tõsiseid öö, probleeme, kuulsime surma öö, otsusest, see on loomulikult Valgevene inimõiguste rikkumine. Need inimesed, kes on surma mõistetud väga nõrgade tead-, tead-, tõendite põhjal, neid ei ole üldse võimalikki mingiteks tõenditeks lugeda õieti see näitab, et kasutatakse Valgevenes täiesti ebainimlikke meetodeid. ja valgevenelased pöördusid meie poole lootes, et meil õnnestub neid abistada. ja nad palusid meil teha enamat kui vaid kahetsust avaldada et me peaksime viivitamatult äh, nõudma, et Lukašenka kuulutaks välja moratooriumi surmanuhtlusele. kujutlege, kui teie oleksite ema ja teie poeg on surma mõistatud, mõistetud ja loomulikult äh, süütult surma mõistetult. ja see surmanuhtlus võidakse täide viia iga hetk te, te ei, ei saa näha ka tema surnukeha, ei ole võimalik teada, kuhu ta maetakse see on vägagi murettekitav, täiesti ebainimlik olukord ning eilse koosoleku lõpul andsime juhataja nimel äh, lubaduse, et kirjutatakse kiri äh, mm, isegi kui härra Schulz juba seda tegi, aga minu arvates meie oma komisjonina peaksime siiski ka sellise kirja kirjutama, kus me nõuame surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamist, et seda surmanuhtlust lähitulevikus ellu ei viidaks. kui me seda teeme, siis see ka suurendaks meie komisjoni prestiiži ning need inimesed, kes eile kohtumisele tulid, eh, nemad ei saaks õietigi aru, miks me nüüd eh, ei võta sõna ja ei nõua seda moratooriumi kehtestamist, isegi kui äh, president Schulz seda mainis. just nimelt meie komisjon peaks seda tegema oma nimel. ma tänan proua Lohpillerit äh, selle detsembrikuise kirja eest, aga see uus teave, mida me nüüd oleme saanud, on minu arvates küll selline, mis tähendab, et me seda võimalust ei saa ka tähelepanuta jätta nõnda ma kutsun teid üles ikkagi seda kirja saatma, see ei ole ju liiga palju palutud ja see tõesti ka suurendaks meie komisjoni prestiiži. suur tänu. Äh, sisu osas ma olen täiesti teiega ühel meelel, meil ei ole üldse seda vaja arutada. ma Martin Schulzi pressiteadet vaatan uuesti ja ma arvan, et ta mainis siin ka juba mm, moratooriumi, nii nagu ka veebruarikuus äh, Lady Ashton tegi äh,, aga me peaksime siis avaldama täiendavat toetust, kui näiteks äh, meie juhatus, kõik president ja asepresidendid kirjutaksid alla, saadaksime siis kirja president Lukašenkale ja minu arvates juba ettevalmistused selleks tööks on ära tehtud. suur tänu, suur tänu äh, ka meie fraktsiooni nimel selle eest. suur tänu, siis selles küsimuses rohkem äh, või siiski proua Komes saab sõna meie tähistasime hiljuti Guantanamo avamise külm, kümnendat aastapäeva, see ei ole endiselt, see on endiselt käigus, vaatamata sellele, et president Obama andis vastava lubaduse sulgemise kohta ning on terve rida Äh, vange, kellele ei ole süüdistust esitatud ja keda, kellele seda süüdistust ka ei esitata. eile mina ja veel kaks parlamendiliiget, Jean Lambert, me korraldasime ühe kohtumise, kus osalesid ka mõned Guantanamost äh, vabanenud vangid, kes on vastava ühenduse loonud, mille eesmärgiks on ülejäänud vangide vabastamine, kellele ei ole ega ei esitata kunagi süüdistust. ja eriti valmistab meile muret üks vang ja ka teiste saatus Äh, väga oluline on, et kõikide õigusi kaitstaks ja kuna nad ei saa ise suhelda inglise keeles, siis neile pandi süüks äh, terroristlikku tegevust, aga kunagi ei suudetud seda tõestada sisuliselt eh, ja kuna, ja, ja üks nendest isikutest oli siis Omar Shakir, kellele, kes ei saanud ennast kaitsta, Shakir Beg on õieti tema nimi, eh, ning me otsustasime kirjutada kirja president Obamale ja muidugi see võib tulla parlamendiliikmete algatusena, nii nagu meie kolm, kes me seal olime, aga ma arvan, et ehk meie komisjoni nimel võiks kaaluda seda saat, arvestades, et praegu on selline aeg, kus president Obama soovib saada uuesti valituks Ameerika presidendiks ja arvestades seda, et president Obama on nüüd kahjuks äh, Äh, alla kirjutanud ka sellisele seadusele, mis lubab seda kinnipidamist jätkata lõpmatuseni. tänan, proua Komes. ja mulle tuli just praegu pähe, et härra Fried, president Obama eriesindaja, ma ei tea täpselt, mis tema tiitel on praegu, aga tema käis eelmisel aastal parlamendis mm, ja küsis, kas teised Euroopa Liidu liikmed võiks veel rohkem vastu võtta neid. nii et me võiksime võib-olla temale kirjutada ka ja ka president Obamale. aga nagu te mainisite alguses, see uus seadus sõjalist, sõjalise poliitika kohta, äh, mille ta vastu võttis, ja selles seaduses on sellised sätted, mis küll ei võimalda president Obamal Guantanamo vanglat sulgeda, aga võib-olla meil õnnestuks sellest asjast üks suurem teema välja arendada, aga peaksime vaatama ka ajagraafikut. ma tahaksin lihtsalt teada anda liikmetele seda, et me kirjutasime koos kolleegidega äh, deklaratsiooni ja palume kolleegidelt äh, allakirjutamist ja toetamist ja me tahame sellegi edastada president Obamale USA kongressile, mm, osutades sellele, et see, mida nad seal teevad, on täiesti äh, vastuvõetamatu rahvusvahelise õiguse seisukohalt. suur tänu. suur tänu. nüüd saame selle päevakorrapunkti lõpetatuks lugeda ning võtame järgmisena komisjoni ettekande demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kohta perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning see käsitleb siis äh, inimõiguste aspekte ka teiste instrumentide puhul, stabiilsusinstrumendi, äh, Ähm, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ja partnerlusinstrumendi osas ja parlamendi raportöör Graf Lambsdorff äh, samuti käsitleb seda teemat, ma tean, et ma tean ka teiste äh, instrumentide raportööre, äh, härra Kukan on naabrusinstrument, naabruspoliitika instrumendi raportöör, samuti ma ei näe stabiilsusinstrumendi äh, Äh, raportööri ja härra Viigenit, kes on ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raport. ma kardan, et tema ka ei ole kohal. ja siis meil on üldine raportöör parlamendi poolt, proua Tjarnaku, mis puudutab siis seda mitmeaastast finantsraamistikku ning ma kujutan ette, et kolleegid vastavatest fraktsioonidest annavad siis nendele raportööridele teada sellest, mida me siin arutama hakkame praegu Äh, nendele, kes siis kohal ei ole. ning ma arvan, et oleks väga hea, kui me kõigepealt annaksime sõna mm, EAS-ile äh,, härra Kristjan Schmidtile, vabandust, kõigepealt siiski komisjonile äh,, äh, sotsiaalarengu direktorile komisjonist, et tema lükkaks selle arutelu käima äh, ja kirjeldaks meile, kui kaugele on ettevalmistustega jõutud. suur tänu, proua juhataja, õnnitlused ka tagasivalimise puhul teile ja aseesimeestele. me hea meelega töötame teiega edasi ning kuna mina teie komisjoni ette esimest korda astun, tahaksin öelda ka seda, et mul on suur heameel siin olla. mina olen siis äh, sotsiaalarengu ja inimarengu uus direktor sektor Äh, te olete minu vasakul istuvat kolleegi palju kordi varem näinud, mina olen kohal esimest korda, meie direktoraat tegelebki kõigi nende küsimustega, inimühiskonna, hariduse ja muude teemadega. mul on suur heameel teie ees siin olla, et tutvustada nüüd seda ettepanekut, mis käsitleb kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ette nähtud määrust. mul on siin esitleda teile üheksa slaidi mida ma tahaksin teile tutvustada ning Kristiina abiga ilmub see ka siia teie ette loodetavasti hetkeke pärast ning äh, sissejuhatuseks ütleksin järgmist. tegemist on äh, muutuste hetkega ja võib-olla on komisjonil ka päris raske vastu tulla sellele, nendele konkreetsetele soovidele, aga samal ajal võib-olla on tegemist parima ajaga selleks, et investeerida enam inimõigustesse nagu me näeme, kogu maailm muutub ja selles mõttes ongi meil muutuste hetk käes. tahaksin äh, osutada teile äh, muutuste agendale, kus inimõigused on väga tähtsale kohale tõstetud, samuti naabruspoliitika läbivaatamisel on äh, seesama teema üles kerkinud. komisjon on pakkunud välja uue lähenemisviisi, kus on tingimused seatud inimõiguste ja demokraatia kohta ja seda kõike vaatamata finantsraskustele meie Euroopa Liidus, sellegipoolest on õige ja hea aeg äh, taotleda rohkemaid investeeringuid inimõigustesse. kõigepealt äh, siis räägin teile kontekstist, punkt kaks, äh, see instrument ei ole mitte ainukene vahend, raha ei ole ju kõik ja inimõiguste läbivaatus, mida esitas ka proua Ashton, äh, hõlmab palju rohkemat äh, dialoogi, diplomaatilisi võimalusi ja kõiki muid instrumente, millega meil tuleb tegeleda inimõiguste küsimustega seoses. ning kolmandaks muidugi mm, meie konkreetne instrument ei ole ainukene instrument, ta ei tohigi olla ainukene instrument praegu on rahalises mõttes ta suhteliselt väike võrreldes mõnede teiste instrumentidega, mis siin ka on üles loetud. selles mõttes on väga oluline, et komisjon ei tegele mitte ainult inimõigustega äh, selle demokraatia inimõiguste instrumendi vahend, rahastamisvahendi raames, vaid ka muudel puhkudel. meie uue instrumendi põhivõlu ongi see, et ta täiendab teisi vastavaid vahendeid ja muudab neid tugevamaks. pisut ka tulemustest ja õppetundidest, mis on seotud praeguse eelarveperioodiga. meil on hetkel rohkem kui tuhat kaheksasada projekti, millest umbes sada on konfidentsiaalsed op-, äh, ettevõtmised ja ettepanek näitab teile, et äh, nende arv võib-olla veel kasvabki, aga sellest räägin pärast täpsemalt. teine küsimus on selles, et üle saja delegatsiooni on hõlmatud selle äh, vahendiga. ta on tõepoolest täiesti globaalse hõlmatusega. ta on ja ta nõuab, et seda, et komisjon jälgiks inimõiguste olukorda rohkem kui sajas riigis. enne kui me oma ettepanekud tegime, vaatas komisjon äh, läbi mitmesugused hinnangud, mis on tehtud ja üks tuleb välja õige peatselt mis hindab siis vahendite, rahastamisvahendite tõhusust. see tuleb välja tuleval kuul, kuid ma tahtsin teile väga lühidalt anda väikese ülevaate sellest, missugused sõnumid, need sõnumid sealt tulevad. esiteks, et äh, Euroopa Liitu on väga hästi Euroopa Liit paigutub väga hästi selles raamistikus, see on positiivne pool, aga negatiivne on see, et palju tugevamaid ja rangemaid otsuseid on tarvis teha selleks, et inimõigused äh, saaksid Äh, paljud suurema tähelepanu osaliseks, kui nad varem on olnud, nii et see on see sõnum, mida me sellest hindamisest saame, me peame hoolitsema selle eest, et see instrument, see vahend hõlmab ka muid piirkondi ja selle juurde äh, tulen ka ma hiljem tagasi. nii et kokkuvõtteks selle punkti kohta strateegiat on rohkem vaja, paindlikkust on rohkem vaja ja raha on rohkem vaja. on, olen seda öelnud, aga vaid üks kolmest äh, äh, projektist äh, on võimalik praeguse rahasta, raha hulgaga täiendavalt rahastust, täiendavalt rahastada. nüüd sisust. nagu hindamised on näidanud, see asi toimib, nii et kui midagi katki ei ole, ei maksa seda parandama hakata, sellepärast jääb selle rahastamisvahendi kohaldamisala alles, te teate väga hästi nende äh, elemente, äh, siin peab olema, ma ei pea hakkama seletama, mis on kolmanda riigi äh, nõusoleku puudumine, seda ma pean teile hakkama seletama. Äh, kõige raskematest juhtumitest on tarvis, raskemate juhtumite juurde on tarvis juurde anda suurt paindlikkust, see on väga oluline ja meie rahastamisvahend peab täiendama teisi vahendeid. ka valimisvaatlust, missioonid äh, jäävad ka selle ettepaneku osaks nagu ennegi ning lõpuks me pakume välja ka selle, et jätkuvalt ei rahastataks otseselt poliitilisi parteis, parteisid, ma võin teile seda hea meelega ka põhjendada, kui te soovite. Äh, ja see ei hõlma muidugi seda, äh, see ei tähenda seda, et me ei jätkaks tööd öö, poliitiliste sihtasutuste kaudu, et mõjutada öö, tegevusi nendes sihtriikides, aga otsest rahastamist poliitiliste parteidele ei toimu meie ettepaneku järgi. millised on uuendused meie ettepanekus? kõigepealt te näete siin eesmärke, need on määratletud meie meelest selgemal viisil, äh, tugevam toetus äh, inimõigustele ja nende kaitse ning demokraatlike protsesside edendamine ja toetamine. see on ka määruse projektis selgelt sõnastatud. siis me püüdsime ka ajakohastada kohaldamisala et see peegeldaks arenguid ka kahe, mis on toimunud kahe tuhande seitsmendast aastast saadik, suurem äh, rõhk on majanduse sotsiaalsetel õigustel, mõttevabadusel, mina isiklikult arvan, et me meediavabaduse osas väga palju, piisavalt ei tee, ja samuti internetivabadused. Äh, äh, ma ei taha siin sotsiaalvõrgustike ülemäära küll hakata reklaamima, aga see on väga oluline areng olnud ning meie peame kasutama ka neid uusi vahendeid, mis on tekkinud. kolmandaks on tarvis äh, tugevamat strateegilist rõhku kõige raskematele riikidele panna, kus inimõigusi ja demokraatiat äh, kõige enam äh, rikutakse. ja võib-olla see tähendab ka seda, et et äh, nendes piirkondades võivad konfidentsiaalsed projektid äh, kasvada. nagu ma ütlesin, praegu on neid sada tuhande kaheksasajast, aga võib-olla on tarvis nende arvu suurendada, kui me tahame pöörata rõhku rohkem nendele kõige raskematele riikidele. nii et kui suuremat konfidentsiaalsust on tarvis, siis komisjon ja ka see kom-, äh, teie komisjon siin peab leidma paremaid viise, selleks, kuidas parlamenti ja teid teavitada nendest projektidest, mida võetakse ette konfidentsiaalsel alusel. ja hea meelega loomulikult me otsime viise, kuidas seda teha. ja lõpetuseks suurem rõhk ka demokraatiale protsessina, nii et mitte ei toimuks ainult valimisvaatlused, vaid et jälgitaks kogu demokraatlikku tsüklit ka valimiste vahel. nagu ma varem juba ütlesin, on oluline, et me ise get-, et me väljuksime getost selles mõttes. Äh, me ei peaks vaatama ainult seda, kuidas mm, inimõigusi kaitstakse ka teistes, äh, teiste vahendite kaudu. näiteks stabiilsusinstrument, äh, naabruspoliitika vahend ja liitumiseelse abi vah-, rahastamisvahend, neil kõigil on selgelt sõnastatud ka inimõiguste aspektid järgmisel slaidil on näha siis see vastav sõnastus äh, nendes erinevate rahastamisvahendite äh, määrustes ja seal on kõik väga selgelt siis välja öeldud. paindlikkus. paindlikkus on üks tähtsamaid asju, paindlikkusinstrument, see on, see on äh, erinev teistest, on väga oluline, et me jätaksime ka võimaluse mitteametlike partnerluste jaoks, et me saaksime töötada isikutega, kellel ei ole äh, ametlikku staatust või kellel on, kes, kes on oma riigis ohus. ükski teine instrument sellist võimalust ei anna ja loomulikult on väga head põhjendused, miks just selle rahastamisvahendi juures see võimalus peaks säilima. teiseks me tahaksime ka äh, et on võimal-, et oleks anda äh, olemasolevatele projektidele täiendavaid toetusi, nagu te siin näete, ning kolmandaks, meil on kogemused sellest, et väikesed toetused kuni kümne tuhande euroni inimõiguste kaitsjatele, keda on tarvis hädasti kaitsta. Äh, need on õnneks olnud väga edukad ning äh, on palju häid näiteid selle kohta, mik- ja põhjendusi, miks neid toetusi võiks äh,, miks neid toetusi anda ja me ka teeme ettepaneku selleks, et seda tegevust jätkataks. siis on väga oluline uuendus, kus ma pöördun tagasi selle juurde, mõnedes riikides on oluline mm, suurendada vägagi investeeringuid ja meie naabruspoliitika näitab, et äh, see on olnud väga kasulik, me pakume välja äh, suurendamise umbes kahesaja kahekümne viie miljoni euro ulatuses ja me oleme kindlad, et meil õnnestub see raha ka ära kulutada. me pakume pakume välja ka uue rahastamisvahendi otseste toetuste andmiseks kõige raskemate juhtumite jaoks. loomulikult oleme avatud, konkurentsivõimelised protsessid eh, viiakse läbi või menetlused, et saada parimaid ettepanekuid, kuid mõnedes riikides ei ole see lihtsalt võimalik, mõnedes riikides ei ole võimalik äh, kuulutada välja selliseid pakkumisi, et eh, vabaühendused siis oma ettepanekutega välja tulla saaksid sellepärast peab olema võimalik meil nendes riikides, sellistes riikides anda ka otseselt toetusi. ja see sarnaneb ka muidugi stabiilsusinstrumendiga, kus selline võimalus on olemas kahe miljoni euro suuruses summas. ning on terve hulk lihtsustusi tehtud, mis on siis üldises rakendusmääruses olemas, mis hõlmab, mis reguleerib kõiki meie rahastamisvahendeid ja meie demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahend saab olema sellega ka täielikult kooskõlas, sest ta ju öö, käsitleb mm, globaalselt öö, kõiki piirkondi ning me tahaksime, et seal ei oleks mitte ainult Euroopa instrumendid, vaid ka Euroopa osalised, vaid ka üle maailma tulevad osalised, see oli põhimõtteliselt lühidalt tutvustus sellest instrumendist, rahastamisvahendist ja tahaksin lõpetuseks öelda, et Birmas juba kasutatakse seda rahastamisvahendit. uus pakett on äh, välja pakutud, mis suurendab meie rahastamist Birmas märkimisväärselt ning aitab äh, demokraatia ja inimõiguse küsimusi arendada Birmas edasi ning äh, meie tegevus on palju laiem, näiteks volinik Peebalgs läheb äh, Birmasse lä lähiajal. see on hea näide selle kohta, kuidas me saame oma raha abil ka teisi instrumente edendada ja teisi valdkondi selles vastavas piirkonnas edendada. ma hea meelega äh, ootan teie ettepanekuid ja arvamusi selle ettepaneku kohta ning loodan, et te olete soodsalt meelestatud selle suhtes. suur tänu! I suur tänu teie ettekande eest, mul on paar küsimust. enne kui me arutelu juurde jõuame, kas me võiksime selle teie ettekandega e, kirjalikult saada, nii et me saaksime seda kõigile laiali jagada ning e, teiseks, ma ei saanud päris täpselt aru, e, kuidas te teete koostööd IAS-iga, EAS-iga ja seda just Eh, inimõiguspoliitika eh, vahendi valdkonnas. Eh, võib-olla te võiksite sellele küsimusele vastata koos teiste küsimustega. nüüd härra Lambsdorff, suur tänu teile. proua esimees, ma sooviksin tänada komisjoni nende mõtetest, mis ta on tõstatanud seoses selle vahendiga selge on see, et meie välispoliitika jaoks on see rahastamisvahend väga oluline ning samuti ka meie ehm, koh-, meie osaluses rahvusvahelises elus, see aitab meile tegutseda globaalsel tasandil. see on tõesti väga positiivne, ühest küljest peame eh, esitama hinnangu ning sama teisest küljest ka eh, innovaatilisi meetmeid välja pakkuma. minu küsimus oli tegelikult eh, sarnane teie küsimusele meie koostöö välistegevusametiga on väga oluline ja kokkuvõttes on see kõik osa uuest äh, struktuurist. ma ei tea, kas komisjon võiks sellele küsimusele äh, vastata, see on väga oluline. tegu on praegu võtmetähtsusega äh, hetkega ning on selge, et teatud vajakajäämise on täheldatud ja e, see tähendab seda, et e, see sõna D on väga oluline demokraatia. praegusel hetkel on e, viimased arengud Põhja-Aafrikas meid pisut ootamatult tabanud ning mis puudutab demokraatiat ning demokraatia toetamist, siis komisjon soovib toetada edasi ka eh, poliitiliste parteide toetamist. ma ei tea, kas komisjon on teadlik sellest, kas eh, seda oleks võimalik pisut täiendavalt eh, täiendada teise vahendiga või näiteks mingisuguse Euroopa fondi, Euroopa demokraatia fondi rahadega praegusel hetkel, äh, kas komisjon on äh, pisut äh, selles osas mõttetööd edasi teinud ning veel üks küsimus, mille ma sooviksin esitada. ma võtan loomulikult arvesse kõikide, kõike praeguseni saadud tulemused. kui ma Patrice Leboni peale mõtlesin, siis ma ei arvanud sugugi, et temaga, tema näol tegu nagu inimesega, kes on pärit kusagilt getost kui me saame eh, kuidagi getode mõju vähendada, siis eh, eh, oleks igatahes meiepoolseid jõupingutusi väärt. ning üks selle vahendi tugevamaid külgi on tema täiendav iseloom koos teiste vahenditega. kuid te räägite siin meile ka uuest võimalusest otsest abi osutada. see on võib-olla seotud ka stabiilsusinstrumendiga. Eh, otsetoetused, eh, mis on ligi eh, kahe miljoni euro väärtuses, tekitavad minust küsimuse, kas see on tõesti, see dubleerimine on tõesti vajalik, on sellel mõtet? ning veel üks küsimus, mis puudutab fondide kasutamist väga palju on kontakte inimõiguste aktivistidega, äh, vabaühendustega ja nii edasi ning me oleme täheldanud, kui äh, raske on toetuse taotlemine. Poola eesistumise ajal üritati pisut paindlikuma rahastamisvahend kasutusele võtta Te ütlesite, et äh, rakendus äh, äh, muutub lihtsamaks ja paindlikumaks, kuid millised konkreetsed parandused on tehtud? ma tean, et see pole otseselt teie vastutusalas, kuid ma tahaksin teada, millised mõtted selles valdkonnas tekkinud on. ning veel üks küsimus. sooviksin pisut täiendavat informatsiooni saada äh, sest äh, analüüsi osas äh, oleme me nõus kõik, see puudutab va valimistsüklit. see puudutab ka valimis äh, jälgimismissioone, kas need on, need on osad sellest missioonist, kuid aeg-ajalt ulatub see kaugemale kui lihtsalt valimistsükkel. me ei, või alati see siiski ei toimi. nii et äh, ma tahaksin teada, millised ettepanekud on konkreetsed ettepanekud äh, selles valdkonnas. ma loodan, et äh, tulevikus äh, teeme me äh, tihedat koostööd teha, et äh, meie ühiste eesmärkide nimel edasi tegutseda. suur tänu! kui see teile sobib, härra Schmidt, eh, siis eh, me eh, kuulame veel küsimusi ära. ja proua Jeegli, teil on esitada järgmised küsimused. suur tänu teile. suur tänu selle eest, et te taas kord olite nõus meie komisjoni esimeheks hakkama. ma olen väga hea meel, et te endiselt seda tööd teete nüüd eh, inimõiguste puhul, võttes ka arvesse eh, kogu seda tööd, mida Euroopa Parlament inimõiguste nimel teeb ja samuti ka eh, näiteks võtame arvesse põllumajandusküsimused, mis puudut-, mida, millega on seotud eriti kahepoolsed lepped ja näiteks töötajate õigused, põllumajandustöötajate õigused riikides, millega me lepinguid sõlmime ma sooviksin teada, millised meetmed oleks võimalik äh, kasutusele võtta, äh, kuidas oleks võimalik aju, abi e, osutada selles valdkonnas, te rääkisite <clears throat> maapiirkondade arengust minule meil äh, tundub, et see oleks tõesti <clears throat> väga tore, kui, ähm, kui seda võetakse osana, kui inimõiguste kaitset võetakse osana arenguabist, selles osas rääkis eile ka äh, põllumajanduskomisjon äh, Taani istumise äh, juhtimisel, minu meelest oli see väga huvitav, minu meelest peaks seda arvesse võtma näiteks kaubanduslepete sõlmimisel. Te rääkisite ka nii-öelda rääkisite nii-öelda ka kang-, kangiefekti võimalikkusest. kuidas te seda konkreetselt endale ette kujutate? seda peaks ju tegelikult äh, koordineerima ning äh, nüüd äh, meie komisjoni seisukohalt lähtudes, mida me saaks teha selleks, et toetada väikseid kogukondi, näiteks perekondi, mitmeid perekondi korraga, kes koos tegutsevad tel-, selge on see, et tegu äh, on äh, alt üles äh, suunatud toetusega ning need kogukonnad, kes seda abi, kes abi soovivad, peavad saama abi taotleda ja nagu te teate, et Saksamaal on see kõik väga hästi toiminud. ma sooviksin teada ka seda, kuidas see Eh, oleks, mida oleks võimalik ära teha, et see süsteem tõesti eh, toimiks. suur tänu teile. ja üks küsimus. minnes selle juurde, mida ütles eh, härra Lambsdorff, see on praktiline küsimus. see otsetoetusvahend, kuidas see tegelikult toimib? härra Lambsdorff ütleb, et vabaühendustel on raskusi, et seda eh, tegelikult, eh, eh, et tegelikult abi taotleda, kuidas see tegelikult toimiks ja kuidas me saaks seda mõjutada, seda protsessi, ühesõnaga, et kuidas see praktiliselt välja näeb ja nüüd härra Howitt. kõigepealt me peaksime meenutama seda, Eh, viimane kord arutasime me välistöötlusvahendeid eh, eh, viis aastat tagasi. Mm, tegelikult praegune seisukord, koht, meie praegune seisukord on palju positiivsem ja palju tõhusam, eriti praegu, kui me räägime selle vahendi laiendamisest. ma loodan, et härra Schmidt, äh, külastate meie komisjoni tulevikus väga tihti, et me saame koostööd teha äh, meie äh, kõigiga, meie kolleegidega. me kõik üritame neid uusi suhteid võimalikult hästi edasi arendada ja ma arvan, et teie soov on samuti meiega koostööd tihendada. me tõhusalt toetame Äh, seda, et inimõiguste kaitseid edasi aidatakse. loodetavasti osutub see ka edukaks. me, kui see tõesti nii on, siis me võime ainult kiita Euroopa Liidu delegatsioonide tegevust, sest inimõiguste kaitsjate toetamise suunised on tõesti kõige olulisem dokument, mida me siin komisjonis võime, arutame me eh, oleme endiselt väga huvitatud eh, sellest, mis selles osas edasi eh, toimub, me loodame, et see mehhanism muut-, muudab oma tegevuse süstemaatilisemaks. ja see vähendab ka vajadust tulla Euroopasse varjupaika otsima. mis puudutab lahtisidumist, siis seda me tõesti toetame, see on samuti väga tähtis põhimõte ning äh, äh, me oleme me äh, sellega väga rahul. me peame kindlasti kindlustama korraliku kontrollimehhanismi. eriti puudutab see otsetoetusi me ma arvan, et me, me peame mõtlema ka selle peale, et tihtipeale me ei suuda õigesti ära tunda, kui inimõiguste valdkonnas tekib kriis, selle eest peaksime me tõesti vabandama. kuid äh, lisaks sellele olin ma pettunud selles, et ei rääginud struktureeritud dialoogist äh, meie komisjoni ja ko- ja Euroopa Komisjoni vahel, mis äh, Eh, mis puudutab just demokraatia inimõiguste rahandustam-, Euroopa rahastamisvahendid. me, on toimunud väga konstruktiivsed kohtumised, mis eh, said, millest said alguse väga öö, eh, öö, positiivsed projektid, ma arvan, et see on olnud kasulik nii komisjonile kui meile. ma olen selle küsimuse tõstatanud korduvalt ka täiskogul, nii komisjoni kui nõukogu juuresolekul, nii et öelge seda, öelge, et äh, me, et äh, sellest koostööst on kasu, meie ei peaks seda teile meenutama. Äh, ja kui uus rahastamisvahend kasutusele võetakse, siis ma kindlasti kordan veel kord seda, et see on seotud kindlasti sellega, kuidas me tegeleme konfidentsiaalsuse ja aruandluse küsimusega. ja te ei rääkinud ühest küsimusest, mis on minu meelest väga oluline, see puudutab eh, kokkulepet eh, nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel eh, selles osas, mis puudutab parlamendi tõst-, kasvanud järelevalve rolli. ärgem tuleta, laskem seda endale meelde tuletada, öelge seda oma sõnavõttudes. meil on kontrollimehhanism nüüd Euroopa Parlamendis ja me saame äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates äh, selle protsessi üle vaatamist. Te peaksite seda teadma, teie olite selles kokkuleppes ju osaline. minu sõber ja kolleeg härra Lansdorf, äh, äh, kogu see küsimus, mis puudutab siis kogu demokraatia toetamise protsessi arutelu toimub ju praegu parlamendis, kuid eh, kui me eh, eh, küsimus puudutab ju seda, et, et millal on tegu poliitilise parteiga, millal on tegu poliitilise liitumisega, millil, millal on tegu opositsiooni osaga, nii et palun öelge selgelt, kuidas te suudate eristada ühtesid teistest teradest, terasid sõkaldest, sest ei tea seda teie ega mina. kui me tahame tõesti äh, Eh, toetada selliseid liikumisi nagu Araabia kevad, siis me peame toetama opositsiooni liikumisi, peate ütlema, kuidas eh, seda teha. proua Gomes näiteks eh, toetab seda, ärgem vaadakem sellest kõrvale. see ei ole õige viis selliste küsimustega tegelemiseks ning kolm punkti veel. teema lehel. viimasel kohtumisel me koht-, rääkisime ettevõtluse ja inimõiguste küsimustest. ma tahaksin teada, kas ettevõtlus ja inimõigused on olulise, oluline küsimus. kas OGPT on samuti prioriteetne küsimus teie jaoks? ning äh, te rääkisite äh, süvalaiendamisest äh, väga hästi. ma tahaksin öelda, et viimane, viimasel rahastamisvahendi puhul see Eh, küsimus eriti tööle ei läinud. meie toetame süvalaiendamise toetamist ja rahastamist ning eh, soovime teid tänada eh, selle eest, mida te olete te teiste vahendite puhul ära, rahastamisvahendite puhul ära teinud. see on oluline. kuid EIDHR e on väga väike osa sellest, mis täi-, tervikust, mille moodustavad ka teised eh, eh, rahastamisvahendid, kuid eh, kõigepealt, miks mitte kõigepealt panna, esikohale panna geograafilised ja stabiilsusvahendid. Te ei rääkinud millestki, mis on minu huvi, minule väga huvi pakub, näiteks seda, kuidas te kavatseda rakendada kõike seda, millest te rääkisite, kui on näiteks tegu väikeettevõtetega, kuidas me saame näiteks öelda, et kõigepealt tuleb süvalaiendamine ja siis kõik äh, muu. nii et äh, ma tean, et ma küsimused äh, oli pisut karmisõnalised, aga ma toetan teid tõesti teie tegevuses ja see on, eesmärgiks on ainult see, et me soovime koostööd tõhusamaks teha. tänan ja nüüd proua Komis aitäh, ma samuti tahaksin tänada härra Schmidti selle ettekande eest ja selle viljaka mõttevahetuse eest, mis meil oli möödunud aastal me oleme saanud väga kasulikku infot, eriti nende projektide kohta, mis tuleb esitada mina tahaksin äh, lisada sellele, mida kolleegid on öelnud äh, ühe konkreetse küsimuse, äh, tuginedes sellele, mida Richard Howitt just ütles. miks pole ju õiguslik alus delegeeritud aktide jaoks kohaldamist leidnud? Äh, selle rahastamisvahendi puhul. samuti tahaksin küsida kuidas teie identifitseerite neid viise äh, Äh, kuidas parlament saaks äh, teiega äh, koostööd teha, kuidas parlament saaks välisteenistusega teha koostööd, kontrollimaks seda viisi, kuidas teised rahastamisvahendid, mis on äärmiselt olulised inimõiguste ja demokraatia edendamiseks, nagu näiteks naabruspoliitika rahastamisvahend või arengukoostöö rahastamisvahend, kuidas nad, nad tegelikult seda teevad nendes riikides, kus meie teada on olemas suured vastuolud äh, selle vahel, äh, mida öeldakse nende rolli kohta demokraatia ja inimõiguste edendamise vahel ja tegeliku äh, olukorra vahel Äh, paljud äh, tahavad, et asjad äh, läheksid nii nagu ikka ja, ja inimõigusi ja demokraatia edendamist ignoreeritakse. ma pean silmas näiteks sellist riiki nagu Etioopia. tegemist on riigiga, mis saab väga palju raha Euroopalt see jääb väljapoole rahastamisvahendit, mille üle parlamendil on äh, kontroll, äh, sest ta saab äh, raha Euroopa Arengufondist ja Euroopa Arengufond roll ei allu selle parlamendi eelarve kontrollile. nii et, et ma tahaksin teada, et kuidas me saame kontrollida seda, Äh, kuidas neid äh, tohutu suuri summasid äh, eraldatakse sellisele riigile nagu Etioopia. et kuidas me saaksime takistada asjadel kulgemast nagu tavaliselt nüüd äh, jällegi tuginedes sellele, mida Richard ütles, mina olen alati edendanud ähm, Euroopa demokraatia edendamise rahastamisvahendeid ja ma saan aru, äh, kui palju äh, probleeme on tekkinud selle soovimuse, soovimatusega rahastada erakondi. aga minu arvates on vaja seda teha, kui me tahame muuta olukorda riigis, kus demokraatia on tärkamas, kus demokraatlikud jõud võitlevad selle nimel, et, et diktatuurist vabaneda. meie lõunapoolsed naaberriigid äh, pakuvad selle kohta rohkesti näiteid. Äh, võtame näiteks Liibüa kus äh, enne ei olnud üleüldse erakondi. Äh, kuidas me saame toetada sealseid demokraatlikke protsesse, seal on valimised tulemas, ähm, aga me ei luba äh, toetada endal erakondade moodustamist. Ähm, siin saaks võib-olla just nimelt meie, meie abi kasulik olla, kui meil oleks mingi selline ühtne arusaamine Äh, selles osas, kuidas neid vahendeid kasutada, kuidas neid vahendeid äh, kasutada poliitiliste äh, organisatsioonide toetamises, kui nendel poliitilistel organisatsioonidel on demokraatlik tegevuskava, tegevuskava, mis austab inimõigusi. samuti tahaksin kuulda, mida te arvate sellest, minule teeb muret see, et selle asemel, et et meil on kontroll sellise rahastamisvahendi üle, et et seda, selle üle oleks kontroll Euroopa Parlamendile. me laseme sellel kontroll, sellel kontrollil, seda kontrolli teostada liikmesriikidele, kes lähtuvad oma rahvuslikest huvidest. aga see on juba teine küsimus lõpetuseks tahaksin teilt küsida. kuidas me saame inimõiguste ja demokraatia Euroopa rahastamisvahendi raames kuidas me saaksime seda rahastamisvahendit kasutada selleks, et võidelda korruptsiooniga, mis on väga tihti seotud inimõiguste rikkumistega paljudes riikides. niisiis, see vaatenurk, seda mainis ka Richard, mulle tundub, et see on väga oluline teema millele ei ole pööratud siiamaani piisavalt tähelepanu, aga see peaks olema väga olulisel kohal meie kaalutlustes. aitäh ja nüüd härra Tavares. I... aitäh. mul on väga lühikene küsimus äh, tahaksin äh, sellist äh, illustratiivset näidet selle kohta, kus to-, selline asi toimib, kus ei saa abi taotleda, ma Äh, siin räägiti konfidentsiaalsetest projektidest ja muust sellisest. Äh, mul ei ole vaja konkreetset näitet, te võite ka väljamõeldud näite tuua, aga ma tahaksin äh, täpsemalt teada, kuidas, kuidas see asi kõik toimib Äh, võtame näiteks ühe väljamõeldud riigi, kus opositsiooni ajaleht on suletud ja mõned inimesed äh, levitavad uudiseid läbi sotsiaalvõrgustike näiteks. Äh, kuidas neid saaks toetada? kes nende inimestega ühendust võtab või kuidas nendega üldse ühendust saab võtta, kas äh, meie delegatsioonid teevad midagi, et neile raha eraldada. kas te kontrollite, kuidas seda raha kulutatakse? ja kui ei saa, ei tohi rahastada erakondi, siis kuidas te hoolitsete selle eest, et see raha ei satuks erakondade kätte? ning lõpetuseks, kuidas saaksime meie ettekujutuse sellest, mis toimib või ei, meie siin parlamendis? kas me võime näiteks äh, Äh, loota, et näiteks äh, kinnistel kohtumisel me saame äh, kõnelda inimeste, kes nende konkreetsete juhtumitega tegelevad, kas meil on võimalik öö, ähm, omada kontakte inimestega, keda sellest rahastamisvahendist toetatakse. nii et, et võib-olla te vastaksite sellele küsimusele ühe näitega või, või äh, tooksite näiteid mõnede kogemuste põhjal, ma tahaks teada, kuidas see asi tegelikkuses toimib, aitäh. härra Macmillan Scott äh, mängis väga olulist rolli selle rahastamisvahendi loomisel, ta on parlamendi asepresident ja te ilmselt hakkate tegelema ka inimõigustega, te seda praegu veel ei tea, igatahes on teil sõna. aitäh ja tahaksin teid õnnitleda äh, igati ära teenitud tagasivalimise puhul. ja tahaksin õnnitleda ka kõiki teisi, kes täna ametisse valiti. tegemist on tõesti väga olulise komisjoniga, komisjoniga, mille tööd ma olen jälginud äh, väga suure huviga äh, raportööri valik selle rahastamisvahendi osas on minu meelest olnud väga hea. me ootame äh, nüüd ka variraportööride nimetamist ning samuti tahaksin äh, õnnitleda ka äh, uusi personaliliikmeid meie komisjonis väga hea meel on äh, näha siin ka paljusid vanu tuttavaid komisjonist. mina äh, koos teie eelkäija Madame Flotraga olin äh, kaasraportöör selles küsimuses mõned aastad tagasi ning tõepoolest ähm, Äh, tegu on praegu äh, väga hea programmiga, programmiga, mis on ka väga tähtis meie valijate jaoks. Äh, hiljutised Eurobaromeetri uuringud, mille tulemused avaldas, avaldati möödunud nädalal, näitab, et avalikkus tahaks, et Euroopa Parlament teeks rohkem just nimelt inimõiguste vallas Äh, see on võib-olla äh, kõige äh, olulisem asi, mida meie valijad meilt ootavad, nii et, et me peame sellesse tõesti väga tõsiselt suhtuma. nagu te mainisite, kohe selle rahastamisvahendi tegevuse alguses meil olid samasugused kogemused nagu neil, kes me praegu tahame siin demokraatia edendamise raha, rahastamisvahendeid luua Äh, enne Berliini müüri langemist oli väga raske, et in-, inimesed keskenduksid sellele, et on vaja mingit konkreetset mehhanismi äh, selleks, et edendada demokraatiat ja inimõigusi, oled äh, olemas väikesed programmid, aga need ei olnud eriti koordineeritud, alles pärast Berliini müüri langemist siis soov parlamendis, komisjonis ja liikmesriikides kasvas selleks, et oleks midagi konkreetset ning meil kulus siis äh, kaks aastat selle Euroopa demokraatia algatuse loomiseks ja alles äh, see sündis siis alles tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal ja täiesti õigesti lisati sinna ka inimõiguste valdkond ning äh, siit ka erinevus meie ja ameeriklaste lähenemisel demokraatia toetamisele. meil on inimõigused integreeritud osa nõukogu järeldustes, on see väga selgelt välja öeldud nii et, et mul on väga hea meel selle üle, et komisjoni ettepanek on eelarvet suurendada äh, arengud Araabia maailmas, mis ei ole veel lõplikud, äh, nõuavad suuremat tähelepanu Euroopa Liidult. Äh, härra Howitt kritiseeris härra Lambsdorfi selle eest, et ta ei maininud Euroopa fondi, aga see ei ole meie tänase arutelu teemaks minul oleks komisjonile järgmine küsimus ja ma vabandan, et ma äh, esimesi sõnavõtjaid ei kuulnud. selline kümne tuhande euro suurune äh, summa on olnud tõesti väga äh, oluline, aga sellist summat ei ole väga palju saanud. kui, kui palju praegu demokraatia inimõiguste raha, Euroopa rahastamisvahendi raames neid selliseid äh, toetusi eraldatakse. kui asi on rahastus, siis minu arvates on tegemist täiendava vahendiga. mina olen äh, kritiseerinud seda demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit sellepärast, et see on viimasel ajal muutunud väga bürokraatlikuks ja pöörab liiga palju tähelepanu arengupoliitikale. ma leian endiselt, et äh, on konkreetseid juhtumeid, kus meil on olemas tõesti komisjonis ja parlamendis äh, ekspertteadmised nendes küsimustes. jah, praegu on ka paindlikkust rohkem kui varem oli, aga meil ei ole mehhanismi, äh, mida, äh, mida saaks kasutada. näiteks USA-l on olemas oma rahastus Ehm, kus on olemas konkreetne mehhanism toetuste eraldamiseks ehm, või eh, ja eh, mõningatel juhtudel ka eh, raha eraldamiseks erakondadele ja võib-olla me peaksime vaatama, mis toimub mujal maailmas, vaatama nii läände kui itta ja küsima endalt, kas meil tõesti on olemas kõik need mehhanismid demokraatia toetamiseks, nii nagu me peaksime Äh, sellepärast et äh, me oleme tihtipeale väga bürokraatlikud ja minu arvates ei ole täna oluline tugevdada mitte üksnes demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit ja järelevalvet, praegu on aeg alustada ka tõsiseid arutelusid Euroopa demokraatia rahastu üle, aitäh! aitäh, härra Macmillan Scott! ka mul on üks väike küsimus Äh, kodanike ühiskonna esindajad on minuga ühendust võtnud, nad kardavad, et komisjon kavatseb vähendada äh, põlisrahvaste küsimuste toetamist äh, järgmise paari aasta jooksul. ma tahaksin teilt küsida, kas see on nii? minu arvates on väga vajalik jätkata põlisrahvaste toetamist, et neid võetaks kuulda rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ning tahaksin tervitada ka härra Timansit. Äh, äh, ma äh, tean, et olite teisel istungil ja seetõttu ei saanud kohe alguses siia tulla, aga nüüd annaksin härra Schmidtile võimaluse vastata ja siis annaksin sõna ka härra Timansile, kes samuti vastust täiendab. aitäh Äh, tahaksin tänada ka kõiki saadikuid selle huvi ja toetuse eest, mida te olete üles näidanud. ma ei suuda üksikasjalikult vastata kõigile teie küsimustele, aga ma olen nad kõik kirja pannud ja äh, kõigepealt te esitasite küsimuse suhete kohta USA-ga ja nüüd, kus Rolf on siin, siis äh, võin ma täiesti kindlalt öelda, et need suhted on suurepärased. täna pärastlõhnal kogu meie direktoraat Eh, kohtub eh, proua Marianaki meeskonnaga, me arutame mitte üksnes inimõigusi, vaid ka relvastuse leviku piiramise küsimusi ja muid küsimusi, nii et, et meie töised suhted on väga head, eriti inimõiguste valdkonnas nagu hinnangud näitavad, meil tõesti on võimalus hoolitseda selle eest, et see, mida meie oma rahastamisvahendiga teeme, on kooskõlas Euroopa laiemate poliitiliste eesmärkidega ja inimõiguste läbivaatamise käigus me seda just teemegi, me pöörame tähelepanu poliitikate sidususele, topeltstandarditele ja nõnda edasi. see rahastamisvahend on rahastamisvahend, aga poliitika äh, läheb sellest rahastamisvahendist kaugemale tooksin üheks, ühe näite, kuidas meie arvates need asjad võiksid äh, toimuda. meie ettepanek võeti komisjonis vastu enne, kui seda läbivaatamis, see läbivaatamine oli lõplikult otsustatud ja seetõttu te ei näegi viiteid äh, sellele äh, siin tekstis Äh, ma olen kindel, et Rolf räägib sellest põhjalikumalt, äh, nemad töötavad välja äh, riigi strateegiadokumente inimõiguste põhjal ja seda teevad siis samad inimesed, kes tegelevad ka selle rahastamisvahendiga ning seda teemat arutatakse liikmesriikidega ning siit tuleb ka selgelt välja, milline on Euroopa Liidu poliitika inimõiguste vallas konkreetse riigi suunal meie kasutame neid äh, rigiuuringuid äh, selleks, et teha kindlaks, äh, millise, millele me peame tähelepanu pöörama, kui me seda rahastamisvahendit siis konkreetse riigi puhul kasutame. niisiis ma tahaksin öelda, et meil on rohkem kui lihtsalt head suhted, meil on tugevdatud koostöö ja meil on siis tihedad sidemed nende poliitiliste dokumentide vahel ja selle vahel, mida me koha peal teeme raportöörile tahaksin öelda, et me ootame koostööd teiega. Te esitasite konkreetse küsimuse erakondade kohta, miks ja kuidas. nagu ma juba ütlesin, meie ettepanekus ei ole öeldud, et me peaksime otse erakondadega töötama, aga kui te tõstatasite näiteks Egiptuse küsimuse, siis siin me võime minna üsna kaugele äh,, toetada äh, opositsioonierakondade või kõigi erakondade suutlikkuse suurendamist äh, see on vaja selleks, et äh, toimiks pluralism, me peame õpetama, kuidas äh, äh, erakonnad toimivad ja me oleme valmis seda teha, tegema Äh, senikaua, kui me ei hakkaks äh, välja otsu-, äh, valima, kes peab võitma, milline erakond. nüüd, mis puudutab Euroopa demokraatia rahastut, komisjoni seisukoht, nagu te teate, on see, et meie arvates sellisel rahastul on lisandväärtus. liikmesriigiti on seisukohad erinevad selles küsimuses Äh, siin komisjonis äh, äh, tundu-, siit komisjonist on mulle jäänud mulje, et, et oleks väga halb, kui me loome rahastu ja siis hakkame sellest rahastamisvahendist selle rahastu jaoks raha võtma. meil juba, juba on olemas ju rahastamisvahend, millel on ebapiisavalt ressursse võib-olla see rahastu oleks siis väljenduseks, et Euroopa, Euroopa soovib olla aktiivsem ja julgem tegutseja rahvusvahelisel areenil, aga oleks tõesti kahju, kui selle läbi väheneks siis rahastamisvahendisse eraldatavate summade hulk. nüüd paindlikkus ja kuidas see kõik toimib, võib-olla Patrice vastab sellele küsimusele, aga nagu ma ütlesin, eh, enam-vähem on asi sarnane, mida me praegu stabiilsusvahendiga teeme Äh, me nõuame siis äh, kontseptsioonidokumente partneritelt ja siis alustame läbirääkimisi äh, võimalike abisaajatega selleks, et siis summad paika panna mult paluti näidet, härra Tavares tahtis näidet, kuidas see asi tegelikkuses toimib, tooksin Süüria näite. Te olete ilmselt nõus, et, et ei ole koht, kus saab pakkumist korraldada Ehm, me panime paika äh, kübertsensuuri, me leidsime, et see on väga oluline prioriteet, ehm, et, et, et Süüriast äh, fotod mujale maailma jõuaks, et inimesed näeks, mis seal toimub. ning äh, me sõlmisime kokkuleppe vabaühendustega ja Äh, see võimaldab meil siis tõesti toetada neid vabaühendusi selleks, et äh, fotod Süüriast meieni jõuaksid. see on üks näide sellest, äh, kuidas ähm, see paindlik süsteem toimib. raportöör esitas küsimuse ka äh, äh, seoste kohta valimisvaatlusmissioonidega. ma leian, et Äh, see on üks valdkond, kus asju saab parandada. Need äh, vaatlusmissioonid äh, omavad häid, on hästi varustatud, nad on väga tõhusad ning nad tõesti avaldavad mõju valimiste hetkel aga neil on ka vaja soovitusi selle kohta, millele tuleb tähelepanu pöörata ning arvestades neid vahendeid, mis rahastamisvahendil praegu on, on see valdkond, millega me ei ole piisavalt tegelenud, nii et, et see on tõesti üks valdkond, kus me peaksime tegema rohkem eh, selleks, et, et lahendada seda küsimust, mille te tõstatasite. proua Jeeglele eh, Teie taas esitasite küsimuse maapiirkondade arengu kohta minu arvates on see äh, väga hea viis, kuidas näidata nende rahastamisvahendite vastastikust äh, täiendavust. näiteks Tansaanias äh, meil on äh, plaan luua äh, suuri nii-öelda maaelu arengukoridore äh,. me tahame suurendada selle põllumajandustoodlikult, see võib mõjutada ka väiketalunike maaõigusi äh, õigust maale ja äh, tekitada probleeme, mis äh, puudutavad inimõigusi. me kasutame äh, siis maaelu arenguvahendeid jaoks ühtesid rahastamisvahendeid ja inimõiguste küsimuste jaoks siis teisi rahastamisvahendeid. ja me üritame Äh, siis äh, integreerida juba need inimõiguste aspektid siis äh, maaelu arengu rahastamisvahendisse. ja samad probleemid on meil praegu ka tervishoiuga. seal on siis ka probleemid sellised samad. proua Vaidere, te esitasite küsimuse öö, otsese rahastamise kohta, jah, tõepoolest öö, meil on siin kohaldamisprotsessiga probleeme ja asi ei puuduta ainult seda rahastamisvahendit, igasugused abi taotlemisprotsessid on väga keerulised ja meie partnerid on võib-olla kaitsetumas seisud, seisus, aga nagu ma ütlesin, me pakume välja need kontseptsioonidokumendid, läbirääkimised ja siis leiame viisi, kuidas siis eh, ka kõiki piisavalt teavitada. härra Howitt kes oli just siin, vähemalt tema vaim on endiselt siin. Äh, suur aitäh selle õigeaegse toetuse eest äh, inimõiguste kaitsjate osas ma ütleksin, et me peame leidma viisi, kuidas teid mitteametlikult informeerida sellest, mida me konfidentsiaalselt teeme. Äh, siin viidati seksuaalsele sättumusele artiklis kaks Äh, kui äh, see ei ole veel lii-, piisavalt selgelt välja öeldud teie arvates, siis äh, me võime seda parandada. nii et, et sõnastuse osas me võime ühte-teist ära teha. delegeeritud aktide osas kõigepealt tegemist on väga olulise teemaga ning ma arvan, et ähm, komisjoni äh, Äh, president on ise juba öelnud, kui oluline tema arvates see teema on ja see on ka, on ka põhjus, miks seda selles määruses ei ole tõstatatud, nimelt me üritame äh, seda läbi horisontaalse rakendusmääruse lahendada, nii et, et ei ole asi mitte selles, et komisjon üritaks seda teemat äh, eirata, me lihtsalt püüame läheneda sellele siis kõikehõlmaval viisil läbi rakendusmääruse. proua Koomešele vastaksin, et et äh, delegeeritud aktide puhul sama vastus kehtib ja te esitasite küsimuse ka Etioopia kohta ning äh, arengu, Euroopa Arengufondiga, mis ei ole eelarve osaks äh,. tuleksin tagasi äh, äh suhete juurde USA-ga, me peame nägema neid äh, rahastamisvahendeid terviklikult äh, me peame vaatama, kas siin on tegu eelarvetoetusega või millegi muuga, kas Etioopia pälvib eelarvetoet-, väärib eelarvetoetust või ei, või me peaksime lihtsalt tegema koostööd vabaühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. ja seetõttu ma oma ettekande alguses ütlesingi, et praegu on väga hea aeg inimõiguste arutamiseks, sellepärast et me äh, arutame kõiki neid mõõtmeid kõigi poliitiliste dokumentide osas ning kuigi äh, Euroopa Arengufond ei ole eelarve osaks, äh, see poliitika, mida me arutame, puudutab samuti ka AKV riike, nii et, et äh, me tõesti arutame koos parlamendiga, kuidas inimõiguste küsimust ka AKV riikides lahendada ning hoolitsema selle eest, et meie lähenemine oleks terviklik. Te esitasite küsimuse ka Liibüa kohta, kuidas me hoolitseme selle eest, et opositsioon äh, Äh, saaks organiseeruda. Äh, seda me teeme, me toetame juba äh, valimisseaduse koostamist Liibüas. meie toetuse järgmiseks etapiks on just erakondade koolitamine, nii et, et see on jällegi näiteks selle kohta, et kuidas me teatud e-, kuidas, kuigi me äh, näiteks otseselt ei toeta erakondi, meil on äh, pro-, meil on võimalik äh, teatud valdkondades toetust osutada ja Liibüas järgmisena toetame kodanike organisatsioone, mis hakkavad siis kontrollima nende reeglite rakendamist. härra Macmillan Scott, ma olen teiega nõus et eh, inimõigusi tõesti väga toetatakse ja seetõttu eh, komisjon on kolmekümne nelja protsendi võrra otsustanud eh, rahastamisvahendites eraldatavaid summasid suurendada. ja iga kord, kui ma pean neile kümne tuhande eurostele toetustele allkirja andma, eh, siis ma eh, tunnen, et ma eh, saan kedagi aidata ja alati on selliseid juhtumeid, mis väga südamesse lähevad. niisiis. probleem Äh, praegune portal on see kakssada viiskümmend ja viiskümmend tuleb veel ja nagu ma lubasin, ma hoian teid siis kursis ähm, äh, mitteametlikult äh, selles osas, mida me nende väikeste toetuste vallas teeme. ma arvan, et te peaksite teadma, mis toimub. Te ütlesite, et varem Äh, oli see rahastamisvahend liiga palju arengupoliitika vahendiks ja ega pööranud piisavalt palju tähelepanu inimõigustele. Äh, selle üle võib vaielda. meie igatahes sooviksime, et see oleks inimõiguste edendamise vahend, mis oleks selgelt fokusseeritud inimõiguste küsimustele. Äh, tõenäoliselt eh, teil on õigus, et me oleme natuke kõrvale kaldunud ja toetanud kodanikeühenduse organisatsioone Äh, mis tegelesid asjadega, mis ei olnud just inimõiguste küsimused. kui te tahate, et me toetaksime suuremat osa oma vahenditest rahvusvaheliste organisatsioonide toetamiseks, kuigi väga paljud neid äh, tegutsevad väga aktiivselt inimõiguste vallas, äh, kui suurem osa nendest vahenditest lähevad siis ÜRO organite kaasrahastamiseks, siis Äh, võime tõesti unustada aktiivse toetuse opositsioonierakondadele ja konkreetsetele inimestele. Äh, see oli lihtsalt kõrvalmärkuseks ning lõpetuseks esimehele, mis puudutab põlisrahvaid. Äh, meil ei ole kavas vähendada põlisrahvaste toetamist lõpetaksin sellega, et ma olen juba üsna pikalt rääkinud ja Äh, Patrice võib-olla jätkab, kui ma midagi välja jätsin. vastan väga lühidalt paindlikkuse asjas. kõigepealt on vajadus kõiki määrusi lihtsustada, see on president Barroso otsene käsk. see on meie eesmärgiks ka sellel puhul neli elementi on siin. esiteks me oleme töötanud kodanikuühendustega viimase kahe aasta jooksul struktuurse dialoogi raames selleks, et teha kindlaks, mida on võimalik üheskoos nendega ette võtta, et ja käsitleda mitmesuguseid teemasid ning üks nendest oli ka lihtsustamine, igapäevase töö lihtsustamine just selle töö raames mm,, selle töö kallal me ka töötamegi. siis teine punkt, koolitus meil on iga-aastased kohtumised vabaühendustega selle kohta, kuidas projekte esitada, kuidas äh, kõige paremini projektitööd teha, oma delegatsiooni raames teeme seda ka nõnda, et äh, kodanikuühendused saaksid neid vajalikke oskusi. kolmandaks, me püüame teha ülevaatust selle protsessi erinevatest elementidest, nõnda et need elemendid oleksid lihtsamad, et see taotluse vorm ei oleks liiga keeruline. see on ka seotud finantsmääruse käimasoleva läbivaatusega, sellepärast et me oleme ka sinna teinud ettepanekuid selleks näiteks, et läbiväärtused oleksid kõrgemad väiketoetuste andmise jaoks niimoodi, et äh, oleks võimalik väljuda sellest formaalsest õiguslikust protsessist, see tooks kaasa omaette lihtsustamise, äh, nõnda et me saaksime äh, finantsmääruse kaudu ka lihtsustamist saavutada ja siis nüüd veel neljas punkt, mis puudutab seda praegust rahastamisvahendit. tegemist ei ole sellise rahastamisvahendiga, mis ole, on, see on selline vahend, mida me saame väga kiiresti kasutusele võtta, otsused saame ruttu teha. ja see ongi just see neljas element Äh, ja see on ka teatud mõttes ka siis see stabiilsusvahend. ja muidugi me mõistame äh, seda, missugune olukord on kodanikuühenduses, tegemist on suure äh, konkurentsiga siin ka, suur häda on selles, et eelarve pole väga suur ja paljud probleemid saavad lahenduse alles siis, kui me saame rohkem raha, suur tänu! suur tänu teile kummalegi vastuste eest, enne kui annan sõna härra Tiimanile, pean teile kõigile meenutama, et me oleme Eh, ajakavast natukene maha jäänud, ma tahaksin ka küsimustele tähelepanu pöörata juba kell üksteist ja siis veel raportöör Krahv Lambsdorp saab sõna. kõigepealt Sarah Timmons. proua esimees, palju õnne minugi poolt teile ametisse tagasimääramise puhul ja samuti palju õnne asep-, esimestele. suur tänu ka raportöörile, krahv Lambsdorffile. teen väga lühidalt, sest arvan, et härra Schmidt andis juba põhjalikud vastused tegemist on temaatilise vahendiga. kõige tähtsam on see, et uus demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahandamisvahend ei koosne mitte kahekümne ühest, vaid kaheksast artiklist. ehk siis ta on tõesti koondatud kokku selliseks temaatiliseks instrumendiks. oluline on mõista, et määruse projekt sisaldab kaht väga olulist rakendusartiklit, artiklit kuus ja artiklit üksteist. mis käsitlevad kasusaajaid ja mm, abikõlbulikkust artiklis kuus ja ka spetsiaals-, erimenetlusi, mis on seotud mm, rahaeraldistega. mis oli meie eesmärk, kui me selle temaatilise instrumendi kokku panime? me tahtsime lisada siia asjad, mis varem olid välja jäänud, näiteks artiklisse kaks Mm, mis tegeleb äh, kohaldamisalaga, sinna lisasime ühe klausli äh, usuvabaduste kohta. seda varem seal ei olnud. ja arvestades näiteks, mis toimub Pakistanis või Nigeerias parasjagu, mujalgi Hiinas, on see väga oluline samuti on meil üks lõik südametunnistuse vabaduse, ajakirjandusvabaduse kohta ning uued mõisted on lisatud, samuti oleme lisanud internetivabaduse. ja vastuseks härra Howiti küsimusele ütlen ma, et meil on ka konkreetne viide majandus, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele ettevõtte sotsiaalsele vastutusele. ning see on väga tähtis meie arvates. meie arvame, et parlamendi ja komisjoni vahel varem käi-, toimunud struktuurne dialoog peab jätkuma ka edaspidi, me toetame seda, väga seda mõtet ning leiame, et Euroopa Parlamendi roll kogu selles protsessis on väga tähtis. rakendamise lihtsustamine on ühtlasi väga oluline, eriti mis puudutab äh, pakkumise kutsete eh, avaldamist sihtriikides, nendes riikides siis, kus kasutatakse demokraatia inimõiguste Euroopa lahendamisvahendit ning me peame hoolitsema selle eest, et kohalikel vabaühendustel oleks parem juurdepääs sellele rahastamisvahendile. ning lõpetuseks tahtsin öelda vastuseks Äh, küsimusele, mis esitati seoses valimisvaatluste missioonidega ja nende rahastamisega. jah, kahe tuhande kuuendal aastal saavutati kompromiss selle kohta, et maksimaalselt kakskümmend viis protsenti rahastati sellest rahastamisvahendist, siis me tahaksime hoolitseda selle eest, et seda kompromissi ei ületataks, nõnda et säiliks tasakaal inimõiguste projektide rahastamise ning valimisvaatlusmissioonide vahel. me ei soovi, et siin mingisugune tasakaalunihe hakkaks tekkima. just seda peabki tähtma, tähtsaks välisteenistus seoses demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendiga ning lisaks sellele tahan öelda, et me teeme oma komisjoni kolleegidega tihedat koostööd äh, ja samuti ka parlamendi ja nõukoguga läbirääkimistest püüame samas suunas liikuda. suur tänu ja lõpetuseks sõna Graf Lambsdorffile. Keine... Äh, ähm, mul ei ole siin eriti äh, kommentaare lisada, tegu oli ju tege-, esimese arma-, arvamuste vaheldusega. me teame kõik täpselt, millised meie prioriteedid on. ma olen äärmiselt rahul sellega, et võetakse arvesse äh, internetivabaduse küsimust või vastatud küsimusele, mis puudutas ähm, Äh, seksuaalvähemuste küsimusi. ning äh, samuti ähm, delegeeritud õigusaktide küsimus naabruspoliitika äh, valdkonnas, sest see ei ole ju horisontaaltasandi küsimus. seda mainitakse selles tekstis ju päris konkreetselt mina arvan, et üks küsimusi, mis äh, meie jaoks kõige tundlikumad on ja mis, ähm, mida eriti põhjalikult peaks arutama, on see, mis puudutab äh, suure teega demokraatiat. me rääkisime siin äh, me rääkisime võimekuse, võimekuse toetamisest, me rääkisime eh, sellest, kuidas me tahtsime eh, seda toetust suurendada Poola eesistumise ajal ning eh, see tähendas ka üsnagi konkreetseid ja selgeid piirangu küsimusele ning tegelikult, kes on siis see, kes ütleb, et tegu on poliitilise parteiga või mitte. see Äh, küsimust me peame tõsiselt arutama, võttes arvesse, mida meie kodanikud meilt ootavad ning äh, võttes arvesse ka seda, kellele äh, see kõik kasu toob. ma sooviksin ühtlasi ühe väljajätmise parandada. ma sooviksin, ma sooviksin teid õnnitleda esimeheks taasvalimise puhul. no täna nüüd olete oma kohustuse siis täitnud ma, eh, ma tean, et te olete ka välisasjade komisjoni liige, nagu te teate, et kord eh, sooviksin öelda koordinaatoritele, et meil toimub dialoogi teemaline struktuurilise dialoogi töörühm. Eh, siis IEDDH küsimustes ja ma äh, sooviksin ühtlasi teada, millised äh, saadikud soovivad selles töögrupis äh, osaleda ning järgmisel koosolekul Strasbourgis võime juba selle töögrupi kokku kutsuda, et rääkida iga-aastasest töökavast ning nagu härra Schmidt ka juba ütles, me peame kokku leppima selles osas, eh, kus eh, mitteametlikke eh, rühmitusi toetama hakatakse, see on eriti oluline just konfidentsiaalsuse küsimustes. suur tänu kõigile osalemise eest, me oleme oma ajakavast maha jäänud ning sellega seoses küsimuste voorus ma sooviksin teha järgmise eh, võimaluse välja pakkuda, nimelt et eh, teil on küsimused kirjalikult olemas, nii et mina ei hakka seda uuesti ette lugema, ma lihtsalt eh, loen küsimuse pealkirja ette ning esimese küsimuse esitab härra Tavares ja see puudutab siis Iisraelis vastu võetud seadmist, puudutab illegaalseid immigrante. Who is uh, prepared to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 No. Hat sie das Papier nicht dabei? Um, sorry, I'm very, very sorry uh, arriving at äh, vabandust, et ma eh, niimoodi viimastel hetkel kohale jõudsin, kuid äh, üks kolleeg pidi olema siin, kes pidi sellele küsimusele vastama võib-olla härra Tavares Loaga, äh, kas äh, on mingisugune küsimus, mida teie võite vast-, millele teie võite vastata ja siis äh, noh, tegelikult ausalt öeldes me oleks pidanud alustama küsimuste-vastuste vooruga juba kell kolmveerand üksteist. Can we uh...? niisiis, härra Svan, kui me võiks minna järgmise küsimuse juurde, sellele Ukraina küsimusele võin mina vastata, jah, palun. Morning tere hommikust! mis puudutab Ukraina teemalist küsimust, siis EAS jälgib tähelepanelikult arenguid Ukrainas. hiljuti meie e, e, e, kõrge esindaja kõneisik väljendas oma muret Julia Timošenko kohtlemise osas ning äh, leidis, et, äh, et äh, um, uus kohtuistung ei üritanud parandada esmase, esimese kohtuistungi poolt tehtud vigu. see ei pidanud kinni rahvusvahelistest standarditest, mis puudutab õiglast kohtlemist. proua Tomošenko, kes on oluline opositsioonipartei liige, ei saa seega osaleda järgmistel parlamendivalimistel Eh, ning eh, väga eh, paljud teised olulised opositsiooniliikmed on samuti vangis. see näitab selektiivset õigusemõistmist Ukrainas, see on meie meelest väga kahetsusväärne ja väärib edasist jälgimist. nüüd see, mis puudutab küsimust seda, kuidas arengud Ukrainas mõjutab meie partnerluslepingut Ukrainaga, siis meil Ehm, ehm, ehm, siis eh, puudutab muidugi eriti vabakaubanduslepet Ukrainaga, tegu on praegusel hetkel tehniliste eh, läbirääkimistega ja me see eh, tegevuse jätkamine valdas ka, vastas ka ukrainlaste endi soovidele, kes leidsid, et selle, selle töö tegemist jätku soovisid kuid ähm, samas äh, me äh, rõhutame ka seda, et äh, et, et inimõiguste respekteerimine, poliitiliste vabaduste respekteerimine, õiglane, õiglane justiitssüsteem on oluline osa sellest, kuid-, millise kiirusega Ukrainaga me selle lepingu lõpuks sõlmime. samuti Äh, ning ähm, äh, politsei äh, poolne jõu kuritarvitamine on samuti küsimus, mis, mille oleme tõstatanud. kui toimuvad meeleavaldused, siis politsei sekkumine ei ole selgelt reglementeeritud ning see mõnikord toob kaasa liigse jõu kasutamise rahulike meeleavaldajate vastu. lisaks sellele me leiame, et riigi võimuesindajad äh, peavad äh, arvesse võtma kõiki äh, teisi poli-, politseipoolseid jõu kuritarvitamisi ning võite kindlad olla selles, et me tõstatame need küsimused e-, Ukrainaga kahepoolse dialoogi kestel Ukrainaga ning me kindlasti tuleme tagasi iga kord, kui te soovite uutest arengutest rohkem informatsiooni saada. selles osas rohkem küsimusi ei ole ning ma näen, et eh, Frida Pripolsit ei ole eh, saalis, siis võib-olla lähme järgmise küsimuse juurde, mille esitas proua Nikol Kiil-Niisen, mis puudutab inimõiguste olukorda Aserbaidžaanis. kas me võiksime saada vastuse sellele küsimusele? või teeme siis eh, teistpidi meil on nüüd viis küsimust, kas oleks võimalik saada vastus mõnele neist? ma olen väga piinlik, et ma nüüd äh, äh, mul on väga piinlik, et see asi nüüd niimoodi välja kukkus, mu kolleegid pidid olema õigeks ajaks kohal äh,, et küsimustele vastata, ma tegelen selle küsimusega koosoleku lõpus. ja mul on üks küsimus, kes saaks, ma saaks, kolleeg, kes saaks vastata küsimusele Etioopia kohta, see oleks siis Anna Komeši küsimus, jah, palun. jah, palun. ei, küsimus puudutas Etioopiat, nii et palun vastake. suur äh, tänu teile, Toomas von Handel Aafrika osakonnast, tegelen eriti just Etioopiaga. Äh, see olukord on seotud kahe Rootsi ajakirjanikuga, kes mõisteti üheteistkümneks aastaks vangi terrorismi äh, süüdistustes. Äh, Euroopa Komisjon, Euroopa Liit jälgivad olukorda tähelepanelikult Eh, ning eh, süüdimõistmise päeval proua Ashton eh, avaldas omapoolse avalduse, kus ta selgitas oma, väljendas oma muret terrorismivastase seaduse kasutamise kohta ning avaldas soo-, äh, lootust, et äh, nii Rootsi kui Etioopia ajakirjanikud, kes sama seadused kasutades süüdi mõisteti, äh, vabastataks. mis puudutas Martin Skibet ja Juhan Perssonit, siis praegusel hetkel on toimunud uued arengud, nad siis aktsepteerisid kohtuotsust ning see tähendab seda, et õiguslik äh, menetlus on lõppenud, me jälgime olukorda tähelepanelikult käsikäes Rootsi valitsusega ja praegu toimub äh, äh, telgitagustes aktiivne tegevus, me praegusel hetkel jät-, me kuulame Rootsi soovitusi, nimelt rootslased leiavad, et vaikne diplomaatia aitab äh, lihtsamalt äh, kaasa nende ajakirjanike vabastamisele ning äh, see Rootsi ajakirjaniku juhtum oli esimene kord, kui kasutati terrorismivastast seadust, mis vastu võeti kahe tuhande üheksandal aastal lisaks sellele on viis äh, Etioopia ajakirjanikku, kes mõisteti süüdi sama paragrahvi alusel. Ähm, äh, lõplik kohtuotsus äh, avaldatakse homme ning see seadusparagrahv on väga paindlik nii-öelda, see võimaldab väga vabalt äh, tõlgendada äh, näiteks äh, sellist nähtust nagu sõnavabadus. me loomulikult tunnistame, et Etioopias on terrorioht täielikult olemas ja hiljutine rünnak Euroopa turistidele Põhja-Etioopias on sellest vaid üks näide. nii et me loomulikult leiame, et on täiesti legitiimne, et Etioopia teeb kõik selleks, et terrorismi vastases võitluses äh, võit saavutada, kuid samas see ei äh, peaks tähendama seda, et poliitiline, ähm, et äh, poliitilised erimeelsused ära keelatakse, nii et me paluksime, palusime Etioopia valitsuselt suuremat dialoogi ähm, inimõiguste, terrori, pressivabaduse ja terrorismi vastase seaduse äh, adekvaatse rakendamise kohta ning äh, Euroopa äh, arenguabi Etioopiale ning Cotonou lepingu osas äh, me leiame, et praegusel hetkel, et me jätkame Etioopiaga dialoogi, meil on pikaajaline partnerlussuhe selle riigiga ning nagu ma juba ütlesin, kindlasti jälgime olukorda tähelepanelikult ning jätkame dialoogi valitsusega, võttes arvesse artiklit kaheksa eh, ning soovin poliitilise dialoogi jätkumist. suur tänu, kas on veel küsimusi? kõnelejal ei ole mikrofoni. kõnelejal pole endiselt mikrofoni. It's a long standing partnership. jaa, tegu on pikaajaliste suhetega, diktatuuriga ning sellega seoses me pöörame ka pea kõrvale kui riik äh, surub alla omaenda äh, kodanikke ja äh, on kasutusele võetud seadus, mis, mis tähendab siis seda, et kasutatakse seda seaduks oma kodanike ja, ja väliskodanike, kes julgevad tõsta häält inimõiguste rikkumiste vastu. mina lihtsalt ei arva, et äh, selline diskreetne lähenemine, mida siin soovitatakse, eh, kuhugi viib. me arvame, et eh, see ei toimi ning ma tahaksin teada, miks, miks need ajakirjanikud eh, üldse nõus on sellega, et neid süüdi tunnistati, miks nad on nõus oma süüd tunnistama, kas äh, Euroopa Liidu delegatsioonist oli keegigi kohal, kes seda protsessi jälgis, kes neile nõu andis, sest ma tean, et äh, Etioopias äh, on äh, komme kodanikel süüdi tunnistada ükskõik mille eest. eriti puudutab see opositsioonipoliitikuid. üks poliit-, opositsioonipoliitik mõisteti eluks ajaks vangida äh, kus tunnistas ennast kahekorral süüdi, et ta vanglast vabastataks. ma tahaksin teada, kas Euroopa Liidust või äh, äh, oli keegi kohal või oli mingisugunegi äh, õigusnõustaja äh,, kes oli kohal, kui äh, need rootslased ennast süüdi tunnistasid äh, selle äh, uue äh, paragrahviga äh, äh seoses äh,. palun vastake küsimusele, aitäh. ma Äh, loomulikult tean, et Euroopa delegatsioon, Rootsi, Ameerika Ühendriigid ja kõik teised äh, on väga tähelepanelikult jälginud äh, kohtuprotsessi, seal oli kogu aeg keegi meie esindajatest kohal, Rootsi ajakirjanikel oli kohal Rootsi advokaadid, samuti olid tunnistajad üle kogu maailma, kes neid, ähm, nende kasuks tunnistasid, ma ei tea, mis äh, Äh, otsuse, miks oli seotud sellega, et nad otsustasid mitte edasi kaevata kohtuotsust. nii et äh, jääme siis äh, selle juurde, aitäh vastuste eest ja minul on nüüd siis järgmine soovitus teiste küsimuste osas. kas keegi jõudis kohale, härra Swan? Sorry, an organisation with a thousand faces uh.... Eh, meil on tuhandenäoline organisatsioon, et eh, mulle öeldi, et eh, kolleeg on teel siia, et vastata küsimusele Iisraeli kohta um,. Give... ja mina võiks väga lühikese vastuse esitada e, e, Ameerika Ühendriike puudutava küsimuse kohta. So I think um... Frida Pribolsi kolleeg Nicole Kiil-Nielsen kuulab vastust äh, Frida küsimusele. härra Svan, palun. Okay, sorry, I was um, expecting the vabandust, ma Äh, ootasin äh, küsimust, küll see mulle ette loetakse, aga äh, ma tahaksin lihtsalt öelda seda, et see seadus on, see on, vastab rahvusvahelistele kohustustele. meie lepingud Ameerika Ühendriikidega vaadatakse praegusel hetkel üle, eriti seda osa, mis ei puuduta deklaratsiooni, eriti puudutab see seda, mis Eh, kas Euroopa Liidu kodanikke võib kinni pidada eh, ilma kohtuprotsessita eh, ning teenistused arutavad seda küsimust Ameerika Ühendriikide võimuesindajatega. kas on veel küsimusi? ei ole. siis um,. Now we really have a time. meil on tõesti ajaga pahasti. küsimus Äh, proua Kilnisenilt. suur tänu teile, ma, ma tahaksin vabandada, sest ma pean tõepoolest lahkuma ja ma tahtsin esitada küsimuse Aserbaidžaani kohta. kui keegi äh, jõuab lõpuks kohale, et äh, küsimusele vastata, ma sooviksin esineda veel üks punkt, mis on minu meelest oluline, sest ta on väga aktuaalse iseloomuga. nimelt, et eriraportöör kes äh, tegeleb Aserbaidžaani ähm, ähm, äh, poliitiliste vangide küsimustega Euroopa Nõukogus, võttes arvesse, et äh, Aserbaidžaan on Euroopa Nõukogu liige. see raportöör ei saa viisat selleks, et Aserbaidžaani külastada, tegu on väga aktuaalse küsimusega, saan sellest täna teada ning ma tahaksin esitada küsimuse arvamusvabaduse piiramise kohta Aserbaidžaanis, aitäh suur tänu. Uh, you specified uh, your question. täpsustasite oma küsimust. ma arvan, et kõige parem oleks, kui me võiksime eh, eh, eh, kolleeg vastaks küsimustele muude küsimuste raamest, kui see võimalik oleks, kui see ei ole võimalik, kui see, sest kui see võimalik ei ole, sest see kõik muud küsimused toimuvad õhtul, siis ma paluksin äh, et me teeks pisut teistmoodi, kui reegel ette näeks, näeb, ehk et siis, et me saaks kirjalikud vastused küsimusele eh, ja eh, need vastused saadetakse küs-, eh, küsijale ning kop-, saadetakse sekretäriaadile, sest meid kõiki huvitavad need vastused. kas sobib nii? ja ma loodan, et järgmine kord ei ole selliseid arusaamatusi, sest on alati keeruline, e, kui küsija või vastaja pole kohal ning suurt e, tänu ja nüüd ma tahaksin tervitada uut e, liiget, härra Brocki. Teil on roheline kaart. Te olete uus esindaja meie alakomisjonis. meie koosolek ongi juba lõppenud, nii et nüüd toimub laiendatud juhatuse koosolek. kui te soovite, siis võite osaleda sellel. aitäh. ma soovisin lihtsalt äh, väljendada oma äh, huvi selle komisjoni töö vastu, sellega seoses ma siia kohale ka tulin ning äh, ma, mul on väga hea meel selle üle, et mul on võimalik teiega koostööd teha ja ma sooviksin eh, teiega arutada eh, sügavuti seda, kuidas kõige paremini eh, teha edasi koostööd AFET-i komisjoniga. näiteks rahvusvaheliste lepete küsimustes ja nii edasi. nii et inimõigused muutuvad operatiivsemaks oma tegevuses Eh, loodetavasti me leiame võimalusi selleks, et eh, see alakomisjon eh, saaks meiega paremini koostööd teha. suur tänu meie kõigi nimel ja pean ütlema, et väga palju kolleege oli kohal eelnevalt, äh, sest äh, me rääkisime demokraatia inimõiguse Euroopa rahastamisvahendist. mul on väga hea meel, et te olete valmis meiega koostööd tegema, sest teie kui Ahveti esimees äh, olete kindlasti meiega paljudes küsimustes nõus ja selge on ka see, et need resolutsioonid, mille me esitame, peavad äh, läbi käima ka Ahveti eh, terava pilgu alt ning eh, oleme praegu väga rahul sellega, et meil on rohkem õigusi, meil on rohkem eksperti, meil on rohkem algatuslikke raporteid võimalik esitada ja sellega seoses me sooviksime tihedat koostööd teha teiega selle koha pealt, kuidas äh, Eh, edasi tegutseda, milliseid omaalgatuslikke raport, raporteid edasi arutada ning eh, meie tegevus peaks olema võimalikult hästi koordineeritud, et me täiendaks oma teineteise tegevust. ning eh, kui te soovite pisut kauemaks jääda, siis me võime seda juba laiendatud juhatuses äh, Ähm, arutada ning kõigile teistele assistentidele ja kaastöötajatele ma tahaksin nüüd öelda, et äh, laiendatud juhatuse koosolek äh, toimub suletud uste taga ning äh, me taas kohtume kell viisteist null null